komisjoni infotund. esimese küsimuse esitas härra Burke. kümme aastat eurot, härra volinik. aitäh, proua president. Äh, kuivõrd meie kogemus eelarve vallas on olnud positiivne, siis tuleb mingisuguseid järeldusi siiski võimalik teha esiteks, äh, eelarve efektiivsust tuleb hinnata õigel ajal, see näitab ka, et me peame tegelema laiemate küsimustega, mis võib, äh, võib mõjutada liikmesmaade äh, makromajanduslikku olukorda ning üleüldist ma-, ähm, rahaliidu funktsioneerimist. see peaks paremini juhtima riiklikku, riikide rahanduslikku käitumist pikema tsükli vältel, see tähendab nii headel kui halbadel aegadel tuleb rohkem tähelepanu äh, pöörata mm, riigivõla ähm, arengutele, samal ajal kui keskpikas äh, perspektiivis tuleb tegeleda konkreetsete kohustiste tekkimise mm, teemat. me peame alati äh, minema sügavama eelarve jälgimise peale, kuid järelevalve järelevalvet tuleb ka laiendada, võttes arvesse arenguid liikmesmaades, mis võivad mõjutada eelarve jätkusuutlikkust, nagu näiteks jooksevkonto defitsiidi kasv, äh, jätkuv ähm, inflatsiooni pöördumine, tööjõukulude pidev, äh, tööjõukulude pidev kasv ja eba, äh, mittetasakaalus majanduskasv. põhilised argumendid või elemendid, kuidas tagada finantsdistsipliini, on ära toodud nii asutamislepingutes kui ka stabiilsus- ja kasvupaketis Euroopa majanduse taastamise äh, plaan, mille, äh, mis võeti vastu möödunud aasta novembris, äh, loob täiesti uued ähm, perspektiivid. see toob välja komisjoni rolli katalüsaatorina lühiajalises perspektiivis selleks, et kiire, kiiresti stabiliseerida majandus- ja rahanduspoliitika. võttes aluseks meie oma majandushinnangu, on komisjon loonud täiemahulise ja mm, konkreetse Ähm, vastuse majandusolukorrale. ja ilmselgelt tuleb tegeleda suuremate riskidega, mis riikidel tekkinud on. siin jagatakse äh, konkreetsete ülesannete jagamistega, mis on vajalikud ka äh, praeguses majanduspoliitikas komisjon nüüd äh, pani paika äh, üldeesmärgi täiendi, äh, täiendavaks fiskaalseks stiimuliseks, võttes arvesse summasid, mida on vaja selleks, et majandust tervikuna taaskäivitada. liikmesmaade panus sinna peab olema vastavuses nende võimaluste ja suurustega. komisjoni ülesanneks on koordineerida nende riiklike meetmete rakendamis, rakendamist nii komisjon kui ka nõukogu jälgib äh, riiklike meetmete rakendamist vastavalt nendele põhimõtetele, mis äh, taastusplaanis on välja toodud. ettepoole vaadates äh, fiskaaljärelevalve või rahandusliku järelevalve kehtestamine on asi, mida me näeme olulisena. koos finantsreeglite rangemaks muutmisega, kulutuste piiramisega äh, tagab see selle, et jätkusuutlikud äh, positsioonid äh, taastatakse. siin on terve hulk ootusi, mis puudutab suurenenud defitsiidi ning krediidi kättesaadavust nii ettevõtetele kui eraisikutele. härra Põkil on lisaküsimus, pool minutit komisjon, ma väga tänan teid teie vastuse eest ja meil on üld, ühine rahanduspoliitika, kuid võttes arvesse praeguseid probleeme, kas te näete, et Eurogrupil oleks suurem roll, samas respekteerides erinevate riikide maksupoliitikat ja kas te arvate, et Lissaboni lepingu vastuvõtmine mõjutaks kuidagi seda valdkonda maksustamist just silmas pidades. me peame töötama koos, leida uusi viise, kuidas stimule-, kuidas stimuleerida äh, Euroopa riikide majandusarengut, aitäh! Well, what is the role of the Eurogroup, as you know? mis on Eurogrupi roll, nagu te teate, Eurogrupp on ja jääb pärast Lissaboni lepingu jõustumist samuti mitteametlikuks kehandiks. Eurogrupp ei saa vastu võtta ametlikke otsuseid, isegi kui nad on seotud ainult Eurotsooni liikmetega. see, need otsused teeb ECOFIN, nõukogu. Eurogrupp on aga, on kolme-nelja viimase aasta jooksul alates sellest ajast, kui Jean-Claude Juncker hakkas seda juhtima jaanuaris kaks tuhat viis, on parandanud Äh, arutelude sisukust ning Eurogrupi liikmed arutavad ka komisjoni ja Euroopa Keskpangaga äh, sügavamat äh, eelarvealast järelevalvet ning laiemat majandusalast järelevalvet, nagu ma mainisin oma esimeses sõnavõtus. ning Eurogrupp sageli arutab ka teisi küsimusi, mis on seotud ka euro välismõõtmega. maksuküsimused, nagu te teate, on väga tundlik küsimus vastavalt praegusele lepingule, kuid vastavalt ka Lissaboni lepingule tulevikus. eeldavad maksualased otsused ühehäälsust Euroopa Liidu tasandil. ja siin ma ei näe lähitulevikus mingisuguseid muudatusi sellesse otsuse langetusmenetlusse. on kaks lisaküsimust. kõigepealt härra Lihtfried ja siis härra Lundgren, härra Lihtfried. suur tänu, proua president, lubage mul viidata vaid, et on väga suur heameel äh, vastata küsi-, äh, esitada küsimus äh, teile härra volinik, Eurogrupp on tegelikult pidanud ajaproovile vastu viimase kümne aasta jooksul ning näeme, et kriisi ajal on teistel riikidel huvi liituda selle grupiga ja oleks huvitav nende riikide seisukohast lähtudes, kas eh, teil on seisukohta, kes võiks eh, lähitulevikus Eurogrupiga liituda ja kas on mingisugune eh, kas huvi näidanud riikidest on keegi, kes võiks olla väärt Eurotsooniga liituma? härra Lindgren. minul on küsimus. kui euro on viimase kümne aasta jooksul olnud niivõrd edukas, miks siis Itaalia ja Kreeka, kui tuua nüüd vaid paar näidet, näidet on nüüd suuremas äh, äh, riigi äh, võlas kui varem, miks on Rootsil null koma viie protsendi võrra väiksem intressimäär kui Saksamaal ja lõppude lõpuks see ei ole ju euroriik ähm, äh,. aitäh, proua president äh,, nende küsimuste eest nagu te teate, et selle aasta esimesest jaanuarist liitus Eurotsooniga Slovakkia, nii et nüüd on meil siin kuusteist äh, liiget kahekümne seitsmest Euroopa liikmesmaast, kes osalevad EMÜ-s ja kes, kellel on kõigil sama äh,, sama valuuta, kes on järgmine. Nonii see ei ole komisjoni asi vastata äh, sellele küsimusele, äh, sellele küsimusele peavad vastuma, vastama kandidaadid, kes tahavad liituda euroalaga. täna teame, kes on need Euroopa Liidu liikmesmaad, kes tahaksid liituda euroga nii peatselt kui võimalik, kuid kahjuks ei täida nad kõiki kriteeriume, mida leping ette näeb, Balti riigid, Ungari ja teised. ning me teame, et on kaks Euroopa liikmesmaad, Suurbritannia ja Taani, kes äh, valisid mitte sellega liituda, nii et neid, see oli nende valik mitte liikuda, äh, liituda. kõikidel liikmesmaadel on võimalus äh, valmistada oma majandused ette, selleks et ühel päeval liituda euroalaga. aga ma ei tea, kes on esimene kes liitub euroga peale Slovakkiat, see võib olla üks kahest liikmesmaast, kes on valinud siiamaani sellega mitte liituda, on võimalik, et lähikuudel Taani näiteks võib otsustada öö, ähm, oma erandiõigust mitte kasutada ja liituda euroga. Taani tegelikult täidab ära kõik kriteeriumid euroga liitumiseks vastavalt äh, lepingule. kuid on Taani võimudest see kinni, Taani parlamendis see kinni, võib-olla ka Taani kodanike äh, asi otsustada referendumil, mida nad teevad. kuid täna tähistasime euro kümnendat aastapäeva siin. olen kindel, et järgmise kümne aasta jooksul kõik või peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesmaad liituvad euroalaga, sest kriisiaegadel, sellel raskel majandusperioodil äh, muutuvad aina äh,, on oluliselt suurenenud eelised ja põhjused, miks olla osa euroalast. ja need, kes eurosse, euroalasse veel ei kuulu, saavad aru, et eelised on palju suuremad ja palju olulisemad kui need vastutused, et nad peaksid olema euroala liikmed, see on oluliselt kasulikum kui need probleemid ja raskused, mis sellega kaasnevad. mis puudutab teie märkusi, kui oleksin teie seisukohas, siis ei väi-, ei vaidleks äh, euro vastu intressimäärade äh, alusel. küsige Taanit, Taanilt, mis on toimunud nende intressimääradega. see äh, intressimääradega selle kriisi ajal, olles Taani, äh, Taani valuuta, mis ei ole, olles seotud euroga ja samal ajal äh, keskpank, äh, mis täpselt jälgib seda, mida Euroopa Keskpank teeb. ehk nad ei, sel tänu, tänu sellele, et nad ei ole Eurotsoonis, on nende riskipreemia oluliselt kõrgem ja järgmine küsimus on härra Kasakalt, mis puudutab äh, piimahindade langust Euroopa Liidu turul ja vastajaks on volinik Ishabol. Äh, lugupeetud parlamendiliikmed, alustan sellega, et kirjeldan kuidas nägi olukord välja vaid paar aastat tagasi? mäletame vist kõik, et piimandussektor oli äärmiselt stabiilne. Äh, hinnakõikumisi oli hästi vähe, kuid viimase paari aasta jooksul on olukord dramaatiliselt muutunud. kõigepealt kaks tuhat seitse mäletan selgelt, kogesime augustis-septembris tohutut äh, piimatoodete hinna kasvu, siis möödunud aastal nägime samasugust või isegi hullemat hindade langust. nii et olukord täna on selline, et hinnad on väga lähedal interventsioonihindadele, mõnedes Euroopa äh, osades isegi allpool sekkumishindu saan kindlalt kinnitada Euroopa Parlamendi liikmetele, et ma olen tegelikult väga mures. sellepärast, kui kiiresti on halvenenud Euroopa piimandusturg. meil on paigas toetusmeetmed, mida võib aktiveerida selleks, et toetada piimandussektorit ja me oleme juba ka samme astunud vastandina tavalisele olukorrale, kus ähm, või eraladumine, eraladustamine aktiveeritakse esimesel märtsil, otsustasime meie aktiveerida see skeem esimesest jaanuarist, mis tähendab, et see tootmine, mis on to äh, toimunud detsembris, võib minna juba äh, selle skeemi alla. sekkumisostud või eksporditoetuse, on eh, teised instrumendid, mida saab kasutada selleks, et toetada piimandussektorit või piimandusturgu ja teha seda efektiivselt. mis puudutab nüüd ähm, sekkumissüsteemi, interventsioonisüsteemi, mis peaks algama märtsis ja mis puudutab ka seda tootmist, mis puud- äh,, toimub veebruaris, või ja lõssipulber seda võib osta kuni augusti lõpuni. kõigepealt fikseeritud hindadega, mida siis, äh, mille järgi tulevad äh, enampakkumised, kui süsteemil nii on vajalik. tuletaksin teile ka meelde olukorda aastal kaks tuhat seitse. mäletame vist kõik, kui kiiresti reageerisid, reageeriti, mida me nägime äh, Äh, ka Euroopa Parlamendis ja nõukogus ja liikmesmaades, mis avaldas mulle väga suurt äh, survet äh, suurendada kohe, pigem eile kui homme, suurendada kohe kvoote selleks, et leevendada olukorda tarbijahindadega. ja ma tahaksin ka täna väga selgelt välja öelda, et tappa kõik äh, väärtimõistmised kohe ära. piimakvootide tõus äh, on süüdi äh, nendes väga nõrkades piimandushindades. reaalsus on aga see, et hoolimata sellele, et kvoodid tõusid kahe protsendi võrra peale selle aasta aprilli, on piima tootmine tegelikult langenud, seda me oleme näinud tänu sellele, et tootmine või kvootide tõusmine on võimalus liikmete, eh, liikmesmaade jaoks, põllumeeste jaoks eh, võimalus eh, tootmist suurendada, aga see ei ole kohustus. see näitab väga selgi, selgelt ära, et põllumehed, piimatootjad reageerivad siiski turule ja turusignaalidele. Need suhteliselt väikesed muudatused, mida me oleme näinud kvootide süsteemis ei saa kuidagi ära äh, põhjendada turuvolatiilsust, mida me täna näeme. seda, et äh, nõudmine tarbijate poolt on vähenenud, see on tõenäoliselt reaktsioon nendele kõrgetele hindadele, mida me möödunud aastal nägime, sest tarbijad tahtsid siis kõrge kvaliteediga, kõrge hindadega piimandustoodetest loobuda ja loomulikult siis majanduskliima, kus me täna ennast leiame, on, on täiesti midagi muud. ehk täpselt samal põhjusel, samadel põhjustel on minu arvates oluline see, et me ei lollitaks iseennast ega, ega arvaks, et kui me tegeleme piimandusturu mikrojuhtimisega, otsustame meie ära, kuidas terve sektor käitub. niisiis järeldus peab olema selline, et kvootide süsteem ei ole suutnud anda seda kindlust või turustabiilsust Ähm, ja lõpuks, president, kui asi puudutab ressursse, siis äh, Portugali võimud on kasutanud kõiki võimalusi selleks, et nõuda suuremaid piimakvoote. sest Asuuri äh, saared tunduvad olevat eriti konkurentsivõimelised kes äh, tunduvad saava väga palju kasu suuremast tootmisest. tegelikult olen üsna veendunud, et suuremad kvoodid ja lõpuks kvoodisüsteemist loobumine on kasulik Asuuride piimandussektorile. see on nii hoolimata sellest, et need kaunid saared on üsna kaugeks kohaks ja seetõttu tuleb piima äh, transportida päris äh, oluliste vahemaade taha. kokkuvõttes, president, võin kinnitada Euroopa Parlamendi liikmetele, et juhin meie piimanduspoliitika instrumente vastutustundlikult, pidades silmas seda, et suudaksime tagada äh, töötavat turva, turvavõrgustikku piimandussektorile härra Kasanka. suur tänu, proua volinik, teie selgituste eest. mul on väga kahju, aga ma ei saa olla nii optimistlik kui teie. Arv-, rääkides äh, kvootide kasvust ja nende, selle positiivsest mõjust Assooridele seda kõike tuleb hinnata arvuliste andmete valguses, mis hiljuti avaldati ja me oleme võinud täheldada, et hinnad on vähenenud kuuskümmend protsenti piimapulbri osas maailmaturul. see mõjutab otseselt Assooride ja teiste Euroopa piirkondade tootjaid. kõik need äh, meetmed, me lootsime, et nendel on oma mõju, kuid Assoore pole nad siiamaani mõjutanud. proua volinik Um, suur tänu. mul on alati väga hea meel pidada dialoogi, arutada teiega põllumajandussektori küsimusi, kaasa arvatud Asooride puhul. nüüd me oleme olukorras, kus turgude olukord on äärmiselt keerukas, see ei kehti minu, mitte ainult Asooride kohta. see olukord valitseb üldiselt Euroopas. me peame endale aru andma, et hinnad ka on kahanenud tasemeni, mida me ei oleks kuus kuud tagasi veel ettegi osanud kujutada. ma võin teile ainult kinnitada, ma usun, et te usute minu suutlikkusse leida õige lahendus õigel hetkel ja nii me kavatseme süsteemi hallata ka antud juhul. proua McGuinness suur tänu, president ja head uut aastat volinikule. uudised kuigi siiski head ei ole põllumajandussektoris, te rääkisite, piimandussektoris, te rääkisite hinnalangusest. seletasite, miks hinnad ka tõusid enne, kas on detailset analüüsi, miks hinnad on niimoodi äkiliselt langenud, kas te olete kindel, et põllumajanduspoliitika tervisekontroll on piisav ja kas turvavõrgust piisab, kui me tahame usaldust saavutada ja kui nüüd tootjad hakkavad lõpetama pilma tootmist, nagu nad praegu teevad? kõigepealt ma arvan, et on erinevaid põhjusi, miks hinna, piimahinnad on väga madalad. võib-olla olulisim on, et Vene turg on tohutult oluline Euroopa Liidu jaoks ja me oleme näinud Venemaa majanduses hiljuti tohutut devalveerimist. see tähendab, et hinnad Vene tarbijate jaoks on tõusnud tohutult, ma ei tea täpseid arve, kuid äh, devalveeritud on vähemalt viiskümmend protsenti. tulemuseks on, et äh, meie suutlikkus müüa tooteid Venemaale on samuti tohutult langenud me nägime aastal kaks tuhat seitse väga kõrgeid hindu, seejärel inimesed loo-, loobusid tarbimast kõrge hinnaga piimatooteid ja nüüd on olukord selline, et valitseb üldine ebakindlus majandusolukorras. proua McGuinness küsis kas tervishoiu, kas tervishoiukontrollist piisab ühises põllumajanduspoliitikas? tervishoiukontroll ei alga enne aastat kaks tuhat kümme, esimesel jaanuaril. on, meie käsutuses on kõik erinevad vahendid erinevate sektorite toetamiseks. aruteludes me oleme näinud, et meie ees on uued väljakutsed ja meil on ka modulatsioonist tulnud raha nende jaoks kuid see ei jõustu enne aastat kaks tuhat üheksa ja seepärast me oleme teinud ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule, ECOFINile kulutada niinimetatud kulutamata vahendeid kokku viis miljardit põllumajandus, maaelu arengupoliitikast, see on üks ja pool miljardit selleks, et seda võiks kulutada juba praegu aastal kaks tuhat üheksa. see on nüüd parlamendi ja nõukogu kätes. Nende ülesanne on leida lahendus, uurida, kas on võimalik äh, osa sellest või seda summat kasutada. uued, uute väljakutsete hulgas mainiti ka piimandussektorit, seega ma loodan, et äh, parlamendis leitakse mõistmis, mõistmist selleks, et osa sellest rahast võiks kasutada äh, ka mitte eksklusiivselt, aga siiski ka nende väljakutsete jaoks, mis seisavad piimandussektori ees. nüüd on Johan van Hekke küsimus, mis puudutab mikrokrediiti ja see on küsimus härra Michelile jah, härra Alister kas see komme, et nüüd esitatakse kaks täiendavat küsimust kadunud ja kas ma ei andnud kohe alguses märku, et mina soovin esitada ka täiendavat küsimust? miks mulle sõna ei antud? härra Alister, ma ei ole teie sooviga kursis, kui ma oleksin sellest teadlik olnud, ma oleksin teile loomulikult sõna andnud. Respect your staff in ma arvan, et teie töötajad andsid mulle, andsid teile märku ja minu soov pandi kirja. kas teie personal oli teadlik, et ma soovin sõna? ja kui nad olid, siis miks nad ei teavitanud teid? mul on väga kahju, kõik kinnitavad, et keegi ei märganud teid, mul on väga kahju ja teil sõna on härra Michelil. president, mesdames, messieurs. proua president, daamid ja härrad, arutelud parlamendi ja nõukogu vahel, mis on seotud määrusega, kus nähakse ette Euroopa toidurahastu, näevad ette mitte kasutada neid vahendeid, mis on olemas rubriigis kaks, selleks, et seda rahastut rahastada vastupidiselt komisjoni ettepanekutele. kuid parlamendi äh, ja nõukogu nõu-, määrus, mis võeti vastu detsembris kaks tuhat kaheksa, näeb ette üks, ühe miljardi eurot eh, rubriigist neli perioodiks aastate, perioodiks kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kolmteist, selleks et rahastada põllumajanduse valdkonna, valdkonna toetamist kõige ohustatumates riikides. mikrokrediit kuulub nende meetmete alla muuhulgas, mille eesmärgiks on suurendada põllumajandustoodangut selle rahastu poolt rahastatav tegevus, seda peab parlament kontrollima vastavalt komitee menetlusele ja ma võin öelda, et esimene pakett, mis muud, mis mõõdab kolmsada miljardit eurot, mis puudutab kakskümmend neli, kakskümmend viite riiki, esitatakse veebruarikuus. üldine plaan aga kogu rahastu kasutamiseks esitatakse komisjoni poolt ja võetakse vastu enne esimest maid kaks tuhat üheksa. komisjon toetab mikrokrediidi arengut ja, ja täpsemalt mikrofinantseerimisinstrumentide arengut. see võimaldab äh, väga erinevaid finantstooteid, hoiused, raha, ülekanne ja nii edasi. komisjon on võtnud kohustuse aidata kõige vähem soodustatumaid isikuid selleks, et nad saaksid äh, nendele finantsteenustele ligipääsu. komisjon on seisukohal, et institutsionaalse suutlikkuse puudumine on peamiseks takistuseks finantssüsteemide arengule kõige vähem soodsas olukorras olevate inimeste jaoks. seepärast on kes-, keskendub, keskenduvad komisjoni jõupingutused eelkõige institutsionaalse suutlikkuse tõstmiseks, kus ligipääs kapitalile on mikrokrediidi osas raskesti saavutatav, näiteks maapiirkondades võib komisjon finantseerida neid institutsioone läbi spetsialiseeritud finantsinstitutsioonide, nagu näiteks Euroopa Investeerimispank, kasutades krediiti. kui tegemist on uute institutsioonide loomisega mikrofinantsi, näiteks startup ettevõtted, võib komisjon otsustada Ähm, vabaühendusi kasutada, tuginedes äh, võrdlevale eelisele Euroopa investeerimispank haldab mikroinstrumente näiteks Vahemere piirkonnas või läbi Euroopa Arengufondi AKV riikide jaoks, suur tänu. härra Van Hekel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 teatud riikide poolt avaldatud surve tõttu. Äh, volinik hindab kõrgelt mikrokrediiti selleks võidelda vaesusega, kuid hiljuti on tõusetunud terve rida küsimusi ning on tehtud ka kriitikat äh, sellele krediidile ligipääsemise osas. Äh, seda nähakse rohkem kui linnades kasutatavat vahendit ja mitte maapiirkondades ja minu küsimus on, kas võiks kogu instrumenti üldiselt hinnata? loomulikult, nagu ma juba ütlesin, valmistame me ette mehhanismi, mis äh, peab võimaldama otsekoheselt äh, käivitada finantsvahendid, mis on äh, selleks ette nähtud. ma arvan, et vahendite päritolu ei ole probleemiks suutlikkuse osas, on selge, et isegi maapiirkondade projektide puhul ei saa see olema probleemiks. ma võin teid, teile siinkohal kinnitada, et probleeme siin olema ei saa, igal juhul see, millest teie räägite, esineb juba esimeses paketis, mis tuleb välja veebruaris ning üldises plaanis, mis, mille me avaldame, avalikustame hiljemalt esimeseks maiks. härra Lihtfried. suur tänu volinik, mul on lühike küsimus. kas oleks mõttekas erilisi eesmärke silmas pidada mikrokrediidi puhul? näiteks võiks edendada mahetootmist, kas oleks äh, teie meelest see mõttekas? härra volinik loomulikult ähm, ei saa ma otsekohe hakata mõtlema haldamisele arenguriikides. tegemist on väga haavatava poliitikaga. ma pean teile ütlema, et sisuliselt äh, teie küsimuses on vihje ja põhimõtteliselt tundub see mulle huvipakkuv huvipakkuv suund. ma mõistan väga hästi, mis on selle vihje eesmärk. võib-olla võiksin selle küsimuse juurde tagasi tulla ja see võtta arutusele praeguse analüüsi raames, et äh, ilmselt te peate silmas stiimuleid, mis võimaldaksid suunata teatud poliitikaid rohkem äh, väike põllumajandusliku tootmise suunas, mahetootmine kindlasti on ka üks äh, variant tingimusel, et me oleme suutlikud looma sellise sektori, kui me oleme suutelised looma sellise sektori, kui tegemist on riigiga, mis on suur põllumajandustootja, see võib mitmekesistada tema toodangut ja anda ka lisandväärtust, ma olen igati valmis seda küsimust uurima, igal juhul ma näen, teie ettepaneku kasulikkust, nii et ma luban teile, et ma edastan selle oma talitustele, uurimaks, kuidas äh, see kaasata meie analüüsi. Ines. proua McGuinness, palun tehke lühidalt, me oleme ajaga vast maha jäänud. jah, kas volinik äh, mõtleb rah-, globaalsele toidu ohutusele, kas see on nüüd libisen-, libisenud poliitikute tähelepanu alt seoses praeguse kriisiga? mida saaks teha, et see jääks endiselt poliitilise agenda tipptasemele, äh, sest kolmkümmend tuhat last sureb endiselt nälga iga päev? Euh, asi pole mitte sellest, et kui küsimusest ei räägita, et siis selle kallal iga päev ei töötataks, te esitate mulle selle mm. küsimuse mis nagu viitaks sellele, et komisjon ei pööra tähelepanu sellele tööle, mille algatajaks ta ise ju on olnud suurel määral, muidugi ka parlamendi toetusega, võin teile kinnitada. ja muide, ma võin teile ka öelda, et teie küsimus on huvitav selles mõttes, et hinnad langevad, toidukriisist saadik on nad langenud ja see võib mõned viia mõttele, et probleem on lahenenud. kuigi hinnad on alanenud, ei jõua nad tagasi suhteliselt madalale tasemele, kus nad olid varem. ja seepärast tuleb meelde tuletada, et toidukriis jätkub ja jätkub veel pikki aastaid. ja seepärast võin teile kinnitada, et komisjon jälgib tähelepanelikult seda küsimust ega unusta seda ja nüüd läheme edasi teise osa juurde. kõigepealt proua Haakini küsimus eelarvereformi. küsimus proua Gribauskaitele. Je vous en prie. So, uh, the... mulle on esitanud täna kaks küsimust eelarvereformi kohta, üks on natukene üldisem, teine on rohkem seotud põllumajandusküsimustega ja mul on äh, väga hea meel, et äh, mulle on esitatud vähemalt kaks küsimust. ma arvasin, et neid tuleb rohkem. ma vastaksin kõigepealt äh, esimesele küsimusele, see on rohkem üldine ja see puudutab rohkem Euroopa eelarve tõhusust ma tahaksin öelda, et avalikkusega konsulteerimise äh, üks osa keskendus just nimelt sellele, kuidas muuta Euroopa Liidu eelarve täitmist tõhusamaks, kiiremaks, lihtsamaks, läbipaistvamaks avalikud äh, konsultatsioonid on äh, viidanud vajadusele tõhusust parandada, eriti läbi lihtsustamise ning proportsionaalsuse kontrolli vahe ja halduskoormuse vahel selles kontekstis juhiti tähelepanu tervele reale küsimustele, millega me oleme juba tegelenud. Nende algatuste hulgas, mis juba on käivitunud, on läbipaistvusalgatus. tänu sellele algatusele on komisjon reageerinud juba vajadusele suuremal juurdepääsevuse ja avatuse suunas Äh, on veel küsimusi, mis äh, pälvivad meie tõsist tähelepanu, neid on, neid küsimusi mainiti konsultatsioonide käigus, kõigepealt äh, nende kulude integreerimine, mis praegu on väljaspool eelarve, eelarvet, see tähendab siis vahendite eelarvesse lülitamist, see suudendaks sünergiat, legitiimsust ning aitaks kaasa ka haldustegevuse lihtsustamisele liikmesriikide kohustused on teine oluline element see on oluline selleks, et tugevdada nende liikmesriikide kohustust, kelle eh, hallata on üle kaheksakümne protsendi Euroopa Liidu eelarvest ja ühise vastutuse valdkonnas on vaja selgemalt paika panna kohustuste jagamine komisjoni ja liikmesriikide vahel. Eh, loodetavasti see paraneb samuti, eh, kui Lissaboni leping vastu võetakse meie eelarve jäikus on samuti küsimus, millega tuleb tegeleda. Äh, praegune eelarve on endiselt liiga jäik ning äh, hiljutised näited näiteks toiduainete vahendi kohta või siis näiteks Euroopa taastuskava äh, praeguses kontekstis eriti, kus meil on probleemid gaasivaru, tarnetega näiteks me ei saa, suuda saavutada kokkulepet liikmesriikide vahel investeerida tule äh, Äh, vastasse projektidesse, mis puudutavad gaasihoidlaid või äh, vastastikuseid ühendusi ja see kõik viitab sellele, kui, kui oluline on suurendada opera-, Euroopa eelarve operatiivvõimsust. veel üks äh, probleemide ring, mida on konsultatsioonide käigus mainitud, on seotud halduskoormuse vähendamisega komisjon on võtnud juba terve rea kohustusi selles valdkonnas, tegevuskava integreeritud kontrolliraamistikuks äh, on dokumendiga, millega me võtsime kohustuse panna paika lihtsustatud reeglid äh, abikõlbulikkuse küsimustes, me kasutame siis äh, ühekordseid makseid, kui see võimalik on hiljutises teatises äh, lubatava riski kohta me panime paika sellise kontrollisüsteemi, mis arvestab riskieesmärkidega ja lubatud veamääraga. me loodame, et parlament meid poliitiliste arutelude käigus ja äh, arutelude käigus nõukogu toetab komisjon äh, ootab Euroopa Parlamenti üldise, parlamendi toetust üldiselt selleks, et lihtsustada ja ratsionaliseerida eelarvet ja ma tahaksin teid tänada selle küsimuse eest see ei ole eriti meeldiv küsimus äh, tihtipeale peetakse seda küsimust liiga tehniliseks, aga äh, vaatamata sellele, kui häid poliitilisi otsuseid me langetame, kui ei ole tõhusat äh, nende meetmete ellurakendamise viisi, siis heast poliitikast ei piisa. aitäh! me oleme ajakavast päris palju maha jäänud, seega ma võtan täiendküsimused koos, proua Haakin. aitäh! aitäh sellise põhjaliku vastuse eest. Te rääkisite liikmesriigide kohustustest. kas te võiksite konkreetselt öelda, milliseid edusamme on tehtud nende äh, kulude kalkuleerimise lihtsustamisel, eriti struktuurifondide osas? ja minu teine küsimus puudutab seda konsultatsioonidokumenti ja seda eh, negatiivset reaktsiooni, mis saadi põllumajanduse osas. kui vaadata seda konsultatsioonidokumenti, siis seal tuuakse välja eh, sellised väljakutsed nagu teaduspõhine majandus, kliimamuutused, energiavarustuskindlus ja nõnda edasi, aga ei mainita toiduainete varustuskindlust seetõttu, eh, kas see negatiivne reaktsioon põllumajandusele, kas, kas see on kuidagi seda dokumenti ennast mõjutanud? nii et proua volinik, ma võtan küsimused koos, kui lubate. nüüd proua Tikau ja palun jääge oma kõneaja juurde, me oleme palju maha jäänud. suur tänu, proua president. proua volinik. kõigepealt ähm, ma tahaksin öelda, et aasta kaks tuhat üheksa on innovatsiooni ja loovuse aasta, see on tähtis ka kliimamuutuste prioriteedi jaoks. ärgem unustagem, et Euroopa majanduse taastamise kavas on ette nähtud rahastada prioriteetseid infrastruktuure energia, transpordi vallas. sellised on prioriteedid, kuidas need on integreeritud eelarvereformi? Olling, teil on sõna. suur aitäh, kolm täiendavat küsimust, üks nendest puudutas struktuurifonde ja seda, mida me juba oleme teinud me peame parlamendiga läbirääkimisi ja me jõudsime juba kahe tuhande üheksanda aasta eelarves kokkuleppele meil on deklaratsioon, et me absorptsiooni äh, suurendame, me muudame otsuse langetamise protsessi paindlikumaks ja liikmesriikide jaoks selles valdkonnas, selles osas, kuidas struktuurifonde kasutada ja see on ka kirjas meie taastuskavas, see on äärmiselt oluline ning me arvame, et see aitab kiirendada struktuurifondide kasutusele võtmist kuue miljardi osas ainuüksi kahe tuhande üheksandal aastal. ja samuti meie taotlus on jõudnud parlamendi ette ning me oleme leppinud kokku ka liikmesriikidega nõukogus, nemad toetasid seda. niisiis kaks paketti muudatuste kohta määrustes on komisjoni poolt juba heaks kiidetud ja ma loodan, et need on jõudnud ka parlamenti, vähemalt Regionaalpoliitika Komisjoni ning äh, ka nõukogus tulevad nad kiiresti arutusele. mis puudutab toiduainetega varustuskindlust, siis minu arvates on äh, tegemist äh, väga mõistliku küsimusega konsultatsiooni äh, Äh, väga oluline on meie reageerimiskiirus, see äh, poliitika, äh, ühtne põllumajanduspoliitika on üsna kulukas ja oluline on, kuidas osalejad sellesse poliitikasse suhtuvad. me soovime investeerida rohkem just nimelt keskkonna aspektidesse, tervise aspektidesse, ka varustuskindluse aspektidesse see on meie nägemus keskpikas perspektiivis. me oleme püüdnud olla nii objektiivsed kui võimalik, me oleme avaldanud kõik oma konsultatsioonimaterjalid, seda teemat arutati ka konverentsis, mis toimus novembris, mida juhatas härra Barroso ja kõik materjalid on avalikustatud, samuti meie ajutrustide uuringute tulemused, sealhulgas ka meie kokkuvõte nii et, et kõik on avalik, kõik on kättesaadav, tegemist ei ole veel meie ametliku arvamusega, me püüdsime olla äh, äh, objektiivsed, me tahtsime näha, milline on avalikkuse reaktsioon, me tahtsime anda teile objektiivse arvamuse sellest, kuidas meid, meie, meie poliitikat väljaspoolt nähtakse, kuidas eelarvet nähakse ja seda, et me saaksime kasutada seda tulevaste otsuste tegemisel. nüüd kolmas küsimus, mis puudutas prioriteet, et teil on täiesti õigus, me teame, mida meil on vaja teha, liikmesriigid teavad, valitsused teavad, aga nad ei ole raha küsimuses alati ühel meelel. läbirääkimised eh, eelarvele käivad pidevalt. just praegu, kui majandus, eh, me oleme majanduslanguse tingimustes, kui meil on tõsised probleemid energeetika valdkonnas äh,, Äh, just nimelt nüüd on meil jällegi vaja äh, asjadele keskenduda, me ei tohi unustada, äh, millised on need strateegilised eesmärgid, mille nimel me kõik peame ühiselt töötama, me peame ette valmistama strateegilise dokumendi eelarvereformi kohta. nüüd on meil proua McGuinnesse küsimus, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvereformi, proua volinik. Was... küsimus esitati mulle, äh, asetades peamise rõhu põllumajandusele, põllumajanduse vallas peetud konsultatsioonidele, aga äh, siia on lülitatud ka üldisemad elemendid, seetõttu ma alustaksin nendest üldisematest elementidest. konsultatsioonid, mida meie algatasime, on meie arvates olnud väga äh, head, esimest korda Euroopa Liidu ajaloos toimus niivõrd avatud arutelu, kõik, kes suutsid ja tahtsid, osalesid selles protsessis. me, me saime väga palju tagasisidet äh, ajutruustidelt, vabaühendustelt, kodanikeühiskonnalt ja see oli meile kõik väga kasulik ja on ka tulevikus kasulik aga loomulikult see kõik peegeldab väga paljusid nägemusi, arvamusi ja neid ei saa taandada lihtsalt ühele konkreetsele sõnumile. me üldiselt äh, toetati komisjoni lähenemist eelarvereformile, eesmärgiks peaks olema suurendada Euroopa lisandväärtust äh, igast Euroopa Liidu eelarvest kulutatud euro kohta. Äh, pakuti välja kriteeriumid, kuidas täiustada stabiilsust ja Äh, Euroopa eelarve reageerimisvõimet, paljud leiavad, et eelarve on oluliselt arenenud, aga äh, ainult vähesed inimesed on rahul praeguse eelarve struktuuriga. Äh, konsultatsioonid näitasid, millised on prioriteedid, millised on väljakutsed, millega Euroopa peab tegelema, kliimamuutused, globaalne konkurentsivõime olid selle nimekirja tipus samuti tehti ettepanek läbi viia terve rida reforme, mis puudutavad konkreetseid kulutusi, rahastamissüsteemi ning seda, kuidas eelarvet täidetakse. üksikum info, nagu ma juba mainisin, on kättesaadav komisjoni veebileheküljel. lõpetuseks põllumajandus. konsultatsioonid näitavad, et valitseb suhteliselt laialdane üksmeel selles osas, et üldse põllumajanduspoliitikat on vaja edasi reformida mõnede arvates peaks reform jätkuma nii nagu siis äh, tervisekontrollis ette nähtud, teised soovivad radikaalsemaid muudatusi. Äh, mõned leiavad, et tuleb keskenduda Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimele, kliimamuutustele reageerimisele, toiduainete varut-, varustuskindluse kvaliteedinõuetele ning teistele keskkonnaeesmärkidele. erinevused on, äh, arvamused on erinevad ka selles osas, äh, kui palju ja millise, äh, millised need muudatused peavad olema. komisjon peamistes kuluvaldkondades, eriti mis puudutab põllumajandust, äh, tugineb samuti konsultatsioonidele, tehnilistele hinnangutele, teadlaste panusele ning ka poliitilistele aruteludele Need on osaks poliitilisest reaktsioonist, mis tuleb selle aas-, hiljem, hiljem sel aastal. me valmistame selle ette konsultatsioonidokumentide alusel ja mul on väga hea meel, et me saame töötada koos teiega ja oma ülesandeid ühiselt täita. võtan siis küsimused koos, proua McGuinness härra Farmi, härra Paletskis, proua Mäkkinas. aitäh ja aitäh volinikule selle vastuse eest ja ka vastuse eest Marian Haakini küsimusele toiduainete varustuskindluse osas. minu arvates äh, turul on tõesti suur tühik, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu raportile, mille mina koostasin ja mis siin suure häälteenamusega vastu võeti, seal toetatakse ühtset põllumajanduspoliitikat ja selle rolli äh, ülemaailmse toiduainete varustuskindluse tasandil ja kui rääkida nüüd äh, piimandussektori probleemidest, siis meil on vaja mingit reaalsuskontrolli nende jaoks, kes küsivad, milleks reformid, me räägime sellest, et Euroopa kodanikel on vaja toitu, äh, meil on vaja äh, maaelu arendada, nii et, et ma, ma loodan, et te mõtlete sellele tulevikus, aitäh. härra Farm. aitäh, mul on samuti volinikule lühike küsimus ma osalesin sellel konverentsil, mille komisjon korraldas detsembris, see käsitles eelarve läbivaatamist ning komisjonil oli väga suurepärane ettekanne selle kohta, kui oluline on teha muudatusettepanekuid nüüd aga me kuuleme kuulujutte selle kohta, et pärast seda kesk- perspektiivi läbivaatamist ei tulegi mingeid muudatusettepanekuid ja ei tule neid ka pärast Euroopa Parlamendi valimisi, nii et, et kas komisjon kavatseb tulla Äh, mingi ettepanekuga välja, kas enne suve või pärast. härra Paleskis. president, volinik, ma tahaksin teid tänada täpsete ja avatud vastuste eest äh, kõnelused eelarvereformi osas on toimunud juba üle aasta. ma tahaksin teilt küsida, kuidas mõjutab finantskriis neid kõnelusi? samuti tahaksin ma teada, kas te otsite lahendusi, kuidas selliseid finantskriise vältida, kriise, milles me praegu oleme, kuidas neid tulevikus vältida? Eh, mis tahes otsused, mille me langetame, eriti strateegilised, on poliitiliselt vastutustundlikud, me ei, ei tohi tekitada kahju selles vallas, mis juba hästi toimib, aga me peame vabanema sellest, mis ei toimi väga hästi mis puudutab nüüd äh, vahe läbivaatamist, siis ma tahan öelda, et äh, meil ei ole varem äh, sellist läbivaatamist vaja olnud teha, meil on palutud koostada eelarvereformi dokument kahe tuhande üheksanda aasta lõpuks ja meie peame siis otsustama, mis on poliitiliselt kõige kohasem, kus me saaksime asju muuta tõhusamaks mina isiklikult äh, tahaksin, et asjad äh, saaksid valmis kiiremini, võib-olla juba kevadel, aga ma suhtun reaalsuskontrolli väga tõsiselt, sellepärast et meil seisavad ees valimised, äh, meil on palju teisi probleeme, meil on väga palju häid ettepanekuid ja me ei saa neid lihtsalt lasta üksteist varjutada, nii et las härra Barroso otsustab, millal on õige aeg aga see komisjoni koosseis on valmis oma tööd tegema. härra Paleskis, teie küsimused on äärmiselt olulised, väga laialdased küsimused võib-olla isegi olulisemad kui eh, Euroopa Liidu eelarve raames üldse eh, midagi vastata saab. praegune finantskriis on niivõrd sügav kriis, et eh, mitte ükski eelarve ei suudaks sellisele kriisile reageerida. Euroopa Liidu eelarve on ainult üks protsent SKT-st ning selle kriisi põhjustasid puudused finantssüsteemide järelevalve osas, finantssüsteemide globaliseerumine Euroopa eelarve on suhteliselt väike eelarve äh, sellel ela-, eelarve käsutuses on küll terve rida vahendeid, aga need on siiski piiratud. ning enamasti on tegemist kontrollimeetmetega, makromajanduslike meetmetega. see on äh, võib-olla veelgi olulisem kui millist, millised summad on need, mida me saame kulutada kriisi tagajärgedega võitlemiseks, meil on globaliseerumisega kohanemise fond, meil on nõndanimetatud paindlikkusinstrument ja ka mõned teised instrumendid, aga need ei ole väga tõhusad ja neid ei saa väga kiiresti kasutada. seetõttu eh, meie taastuskava näeb ette teatud strateegilisi investeeringuid energeetikasse, energeetikaprojektidesse, teistesse infrastruktuurialastesse projektidesse ning see summa on viis miljardit eurot. liikmesriigid ei ole eriti valmis neid summasid ja projekte arutama just nimelt kriisi tõttu. kriis on näidanud, et on äärmiselt oluline rahastada ning investeerida infrastruktuuriprojektidele Äh, kriis on andnud meile väga olulise õppetunni. Äh, see õppetund näitab meile, et me peame eelarvet kulutama väga fokusseeritud ja keskendunud moel, sellepärast et tegemist on liiga väikse eelarvega, et hõlmata kõiki aspekte äh, praegune majanduslangus nii Euroopas kui ka mujal maailmas peaks aitama poliitikutel investeerida ning pöörata rohkem tähelepanu just olulistele asjadele. Läheme nüüd härra Barool esitatud küsimuste juurde. mul on kuusteist küsimust, nagu isegi võite ette kujutada, me ei saa neid kõiki läbi vaadata, võtame kolm esimest. sellises järjekorras, nagu nad esitati. esimese küsimuse esitaja on härra Onokten, mis puudutab küberkuritegevust tänan, proua president. ma vastan niisiis küsimusele, mille esitas härra Nokten. juba mitu aastat võitleb komisjon küberkuritegevusega, tehes seda tihedas koostöös liikmesriikidega ja teiste, teiste institutsioonidega komisjon annab oma panuse neljal erineval viisil, võideldes küberkuritegevusega, edendades koostööd liikmesriikide vahel, lihtsustades era- ja avaliku sektori koostööd, kasutades erinevaid õigusinstrumente ning tehes koostööd kolmandate riikidega. teatises aastast kaks tuhat seitse, mille pealkirjaks oli üldine poliitika võitluseks küberkuritegevusega. selles teatises komisjon eh, toetas infovahetust küberkuritegevuse vallas liikmesriikide korrakaitse teenitu-, teenistuste vahel kas eh, kahepoolselt või läbi Europoli. liikmesriigid peavad alalised kontaktpunktid määrama mille kaudu teised liikmesriigid võivad taotleda abi või informatsiooni. teisalt on komisjon aidanud kaasa nõukogu järelduste väljatöötamisse küberkuritegevusega vastu võitlemise strateegia võeti, võeti vastu eelmise aasta novembris nõukogu poolt. selles pakutakse välja terve rida meetmeid selleks, et edendada liikmesriikide vahelist koostööd, võitlemaks äh, lapspornograafiaga, terrorismiga, äh, küberrünnakud ja pettused. rikkumiste registreerimise platvorm tuleb luua internetis selleks, et kogu info kokku tuua, äh, et seda saab kasutada Europol. samal ajal edendab komisjon partnerluspoliitikat erasektori ka selleks, et võidelda küberkuritegevusega. kaheksandal detsembril aastal kaks tuhat kaheksa justiits- ja siseasjade ministrid tegid soovitused era- ja avaliku sektori koostöö kohta küberkuritegevuse vallas komisjon soovib luua ka rahalise koalitsiooni Euroopa Liidu tasandil pedo, laps, lapspornograafiliste mm, lapspornograafia levitamise vastu, selleks, et võidelda selle leviku vastu internetis. komisjon on olulisel määral osalenud ka õigusaktide väljatöötamises, kus määratakse kindlaks miinimumstandardid selleks, et harmoneerida karistusõigust selles vallas. raamotsus aastast kaks tuhat viis näiteks, mis seab, mis, milles räägitakse küberrünnakutest, samuti raamotsus aastast kaks tuhat neli, mis puudutab justiits- ja sisekoostööd, mis puudutab laste seksuaalset ärakasutamist ja lapspornograafiat. komisjon uurib nüüd, kuidas ajakohastada ja ellu rakendada need instrumendid. kokkuvõtteks tuleb silmas pidada, et internet on üleilmne infovõrgustik. Euroopa Liit ei saa üksinda seda reguleerida seepärast soovib komisjon edendada rahvusvahelist koostööd selles valdkonnas. käesoleval aastal korraldame rahvusvaheliste organisatsioonidega ja Euroopa Liidu agentuuridega konverentsi selleks, et koordineerida nende rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa Liidu agentuuride tegevust selles valdkonnas. nii palju vastuseks härra Onoktenile.

Äh, küberkiusamine on asi, äh, mille ohvriks langevad äh, just noored inimesed, need, kes kasutavad näiteks Facebooki ja muid seda tüüpi instrumente. seda esineb järjest rohkem noorte hulgas. mis, mida kavatseb Euroopa Liit ette võtta selleks, et tagada, et rohkem tähelepanu pöörataks küberkiusamisele. proua Tikau. tänan, proua president, härra volinik. kõigepealt äh, tahaksin teada, millised on meetmed, mida kavandab komisjon selleks, et liikmesriigid võiksid vastu võtta Euroopa Nõukogu konventsiooni küberkuritegevuse vallas, milline on komisjoni tegevuskava selleks, et parandada võitlust küberkuritegevusega. millised on meetmed, mida komisjon kavatseb võtta selleks, et ähm, kehtivaks muutuks elektronallkiri? härra Toover. <clears throat> proua president, ma tervitan komisjoni vastust. tahaksin ka paluda, et tagataks, et inimõigused selles vallas leiaksid alalist respekteerimist. küberkuritegevust all represseerides tuleb tagada, et et ei oldaks liiga raske käega, kuivõrd arvestades, et inim-, arvestades, et inimesed kasutavad Internetti oma mitmesugustes huvides. härra volinik jah, loomulikult teil on õigus, ma vastan kohe inimõigusi puudutavale küsimusele. loomulikult tuleb olla väga ettevaatlik, võideldes küberkuritegevusega. tuleb silmas pidada, et tuleb loomulikult austada inimõigusi ja tuleb tagada nendest kinnipidamine meil on kavas Stockholmi programmis aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist peatükk võitluseks küberkuritegevusega. ma olen seda öelnud, ütlen ka härra Onoktenile, et meie soov on see järelevalvekeskus luua Europoli juurde, mis võimaldaks paremini valvata ja koordineerida riiklike institutsioonide üle teostatavat järelevalvet, kes jälgivad kahtlaseid interneti kodulehekülgi, kus levitatakse lapspornograafiat, eriti haavatava publiku seas samuti on oluline mõelda sellele, kuidas noored kasutavad teatud äh, kodulehekülgi ja millised ohud äh, neid seal ootavad, millised rünnakud nende lehtede autorite poolt. nii palju ma saaksin vastata ja ütleksin veel kord, et äh, tegemist on meil tegevusega, kus me peame olema palju otsusekindlamad kui minevikus, arvestades ohtudega, mida me paremini tunneme täna internetis. ja ma loodan väga ka Euroopa finantskoalitsiooni peale võitluses lapspornograafiaga ja kommertslehekülgedega. me teeme era- ja avaliku sektoriga koostööd selleks, et võidelda lapspornograafiaga internetis me tahame ka tabada kurjategijad. kui me saavutame läbi komitee menetluse kokkuleppe finantseerimise osas, loodetavasti saab see koalitsioon alguse veebruaris kaks tuhat üheksa ja ma tänan parlamenti tema toetuse eest sellele. ja nüüd härra Eilvoodi küsimus terroristlike ohtude kohta. härra volinik ma vastan härra Aylwardile. et võidelda tõhusalt terrorismiga ja teise raske kurite-, teiste raske kuritegevuse liikudega, on ligipääs informatsioonile õigel hetkel, see on tohutu väljakutse Euroopa Liidu tasandil. me oleme soovinud edendada ja lihtsustada infovahetust liikmesriikide politseiorganite vahel. raamotsus, mis võeti vastu kaheksateistkümnendal detsembril aastal kaks tuhat kuus, niinimetatud Rootsi otsus, mil, mis tuleb kõikides äh, liikmesriikides rakendada detsembri keskpaigaks kaks tuhat kaheksa, loob raamistiku infovahetuseks äh, erinevate liikmesriikide korrakaitseorganite vahel. see raamotsus nõuab et äh, liikmesriik, kes saab taotluse, äh, käitleb seda vastavalt kriteeriumitele, mis äh, kehtivad riigisiseselt. seda esiteks. see raamotsus on esimene element. teine on nõukogu otsus, nimetatud Prümi otsus kahekümne kolmandast juunist aastal kaks tuhat kaheksa. siin nähakse ette mehhanism e, teatud kategooria andmete vahetamise kohta nagu sõrmejäljed, DNA profiil, autorite registreerimisnumbrid, autode registreerimisnumbrid, selleks, et teostada juurdlusi karistusõiguse vallas Va, arvestades Prümi nõukogu otsust annavad liikmesriigid ligipääsu DNA ja sõrmejälgede registritele kontrollimaks, kas seal leidub vasteid. see nõukogu otsus võimaldab väga tõhusat infovahetust DNA ja sõrmejälgede osas. Europolil on siin samuti otsustava tähtsusega roll. Europoli infosüsteem võimaldab liikmesriikidel kindlaks määrata, kas teiste liikmesriikide korrakaitseorganitel on vajalikku informatsiooni nende poolt läbi viidavaks operatiivtööks. Europol peab loomulikult saama oma rolli etendada. selleks peavad liikmesriigid andmeid sisestama, sides, sisestama rahuldaval viisil sellesse infosüsteemi. nüüd loomulikult tuleb kavandada uusi sätteid infovahetuse võimaldamiseks järgmises viie aasta plaanis, mis järgneb Haagi programmile. selle programmi eesmärgiks on tagada koordineeritud sidus lähenemine infovahetusele sellesse viieaastasesse kavasse tuleb arvata ka ühenduse strateegia teabe haldamise valdkonnas, kes räägib, infovahetusest räägib, aga ka muidugi isikuandmete kaitsest. see strateegia peab võimaldama tervilikku lähenemist infovahetusele, mis vastaks politsei vajadustele, mis tugineks süsteemide koostööle, talitusvõimele tehnoloogilises plaanis. nii palju vastuseks härra Eilvardile. Euh, võtan vast-, küsi-, järgmised küsimused koos, härra Aylward, proua Doyle, härra Rüübik. kõigepealt härra Aylward. Can I thank uh suur tänu, volinik, vastuse eest. väga lühike täiendav küsimus. mida teeb Euroopa Liit selleks, et konfiskeerida terroristide varad Euroopa Liidus? kas volinik võiks selgitada, kui kui palju varasid on konfisteeritud? proua Toil, volinik kas kakskümmend seitse liikmesriiki teevad kõik täielikku koostööd infovahetuse vallas politseiorganite vahel ja kui ei, siis millised liikmesriigid seda ei tee ja kas Iiri valitsus on soovinud mingisugust opt-out'i erandit selles valdkonnas? härra Rüübik. Äh, proua president, härra volinik, mul on järgmine küsimus kas äh, on ka mingisuguseid julgeolekumeetmeid äh, tuumajaamade osas, äh, arvestades terroriohtu? härra volinik. mis puudutab terroristide varade konfiskeerimist, illegaalsete varade konfiskeerimist ebaseadusliku kaubanduse tulude konfiskeerimist. me uurime hetkel seda küsimust äh, kohtunik Jean-Louis Bruguier jälgib SWIFTi programmi, kus uuritakse terroristide varade liikumist. selle uurimise tulemused saavad varsti avalikuks Euroopa Liit on uurinud äh, terrorismi rahastamist vastava programmi raames. kohtunik Brügger on pidanud kontrollima, et kõike seda tehakse andmekaitsme, kaitse põhimõtetest kinni pidades. selle eesmärgiks on lõppkokkuvõttes kaasa aidata teatud isikute varade konfiskeerimisele, kuivõrd tegemist on ebaseaduslike tuludega. mis puudutab infovahetust, ütlesin ma teile, et Europoli infosüsteem võiks olla palju tõhusam, kui liikmesriigid äh, annaksid informatsiooni äh, usaldavamal ja läbipaistvamal moel see on üks äh, minu peamistest muredest, kuidas tekitada usaldust luureorganites liikmesriikides, selleks et äh, tekiks äh, tõhusam infovahetus. ma ei ole kuulnud mingisugusest erandist selles valdkonnas. ma arvan, et ma olen ka küsimustele vastanud mis puudutab äh, tuumaelektrijaamu, oleme ette valmistanud kriitilisi infrastruktuure puudutava õigusakti, nende hulka kuuluvad ka tuumaelektrijaamad ja komisjon tegi ettepaneku äh, vastu võtta õigusakt, millega on paremini võimalda, võimalik kriitilisi infrastruktuure jälgida. ja nüüd viimane küsimus härra Baroole, jälle Franza küsimus, mis puudutab Euroopa immigratsioonipoliitikat. Voilà, alors je réponds à euh, Monsieur Frank. vastan härra Fransale. üldine lähenemine rändele, mis võeti vastu aastal kaks tuhat viis, selle eesmärgiks on tegeleda sisserändega seotud väljakutsetega. see üldine lähenemine toetub dialoogi tõhustamisele kolmandate riikidega kõikides rännet puudutavates küsimustes selleks, et tekiks partnerlus rände paremaks juhtimiseks. konkreetse sisu andmiseks sellele toetab komisjon koostööalgatusi kolmandate riikidega rände ja varjupaiga valdkonnas näiteks Aenease programm on rahastanud sadakond projekti aastatel kaks tuhat neli, kaks tuhat kuus ja tema järglane migratsioon ja asüül kakssada viis miljonit eurot aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kümme. algatuste seas iga-aastaste ettepanekute osas on paljud, paku-, pakuvad liikmesriigid välja omad initsiatiivid koostöös kolmandate riikidega. näiteks Ainase programmi raames komisjon rahastab Hispaania ja Maroko ühisprojekti, äh, mis puudutab hooajalist rännet. Ventslii-Manni provints ja, ja Huelva provintsi vahel esimene Marokos, teine Hispaanias, samuti on koostöö Hispaania ja Kolumbia vahel selleks, et ringlevat rännet toetada. samuti oleme rahastanud ajutist tagasipöördumist äh, Kap Verde kodanike puhul, kes viibivad Portugalis ja kellel on kõrge kvalifikatsioon selleks, et tagasi pöörduda oma koduriiki, selleks, et läbi viia seal koolitust potentsiaalsete väljarändajate seas. lisaks nendele tegevustele on meil Euroopa Arengufond, Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument, mis samuti kaasa aitavad selle üldise, sellele üldisele lähenemisele konkreetse sisu andmisele. näiteks komisjon on toetanud rände haldamiskeskuse loomist Malis. mõned liikmesriigid on väga tihedalt kaasatud sellesse projekti. üldise lähenemise raames on komisjon välja pakkunud ka uusi vahendeid selleks, et toetada partnerlussuhteid kolmandate riikidega. ning selleks, et äh, suurendada sünergiat ühenduse tegevuse ning liikmesriikide tegevuse vahel meil on nüüd liikuvust puudutavad partnerlussuhted, see on uus vahend, mida kasutab Euroopa Liit, hetkel on tegemist pilootfaasis oleva projektiga. liikuvus, partnerlus võimaldab edendada dialoogi ja koostööd Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. legaalse sisserände arengu, ennetuse ja ebaseadusliku sisserände vähendamise vallas. me oleme allkirjastanud esimesed partnerlused Euroopa Liidu ja Kap Verde vahel ning samuti Moldaavia vabariigiga. Need partnerlussuhted võimaldavad meil teha konkreetseid ettepanekuid koostöö vallas, nagu näiteks Kap Verde osas Portugal pakkus välja uue protokolli mis laiendab olemasolevat protokolli ja mis puudutab ajutist äh, sisserännet Portugali. on veel teisigi vahendeid, äh, rändebilanss, kus analüüsitakse konkreetse riigi olukorda, on koostööplatvormid selleks, et kolmandas äh, riigis tuleksid kokku selle riigi esindajad ning abiandjad migratsiooni valdkonnas. meil on selline olemas Etioopias Ühendkuningriigi algatusel. kavas on Lõuna-Aafrikas samasugune platvorm luua, integratsiooni ja tagasipöördumise fond. Need võivad olla liikmesriikidele abiks kolmandates riikides meetmete rakendamiseks enne väljarändajate väljarändamist, selleks, et oleks paremini valmis eluks sihtriiki või siis lühiajalised meetmed äh, tagasipöördujate jaoks. Äh, härra parlamendi liige, tõin teile terve rea näiteid. kui ma tahaksin teile eelkõige öelda, et ma olen täielikult veendunud selles, et Euroopal, Euroopa peab haldama rändevooge, tuginedes üldisele sellele lähenemisele, kus on seotud rände ja arengu küsimused ja kus on võimalik äh, ühiselt migratsiooni hallata. ma arvan, et see on eesmärk, mille poole me peame püüdlema ja tänu millele rände haldamine Euroopa poolt võib olla eeskujuks kogu maailmale Äh, küsimused koos, härra Franza ja siis härra Pöör. Eh, suur aitäh tänud äh, teie vastuse eest. ma olen teiega täiesti nõus, olen teiega täiesti, täiesti nõus, kui ütlete. see on siin on tagatud kvalifits-, äh, see on nii-öelda kvalifitseeritult rahuldav ja ebaseaduslik immigratsioon on Euroopas jätkuv probleem, on Euroopa piirkondi, kus see on eriti valus probleem. migratsioon, ebaseaduslik äh, immigratsioon Itaaliasse on üks nendest probleemidest, nii et me peame jätkama seda poliitikat ning ei tohi me siin oma entusiasmi äh, kaotada aitäh, me oleme tohutult ajast maas ja peame mingile järeldusele jõudma, härra Berg, palun. president, küsimus puudutab Euroopa poliitikat, et sellel on oluline humanitaarelement sees. hiljuti saadeti inimesed tagasi, isegi kui inimese tütar äh, täiesti kindlalt äh, peaks läbi tegema äh, genitaalse mutatsiooni ja mu küsimus komisjonile, mingitel juhtudel Euroopas äh, ei ole see ikkagi veel ebaseaduslik inimesi taolistesse äh, olukorda tagasi saata ja küsime, kas me saame näiteks kinnipidamist rakendada selleks, et selle väga keerulise probleemiga tegeleda. niisiis, volinik, palun. jah, kõigepealt härra Franzale vastuseks. jah, loomulikult ma teen kõik, mis on minu võimuses selleks, et äh, edasi viia seda lähenemist tuginedes partnerlussuhetele Euroop-, terve Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. Teil on õigus, mõned liikmesriigid on äh, sõlminud kahepoolseid lepinguid, kuid seda peaks tegema ka Euroopa tervikuna. Te rõhutasite õigusega ohtusid, mis kaasnevad ebaseadusliku sisserändega, kuivõrd rändeküsimusi ei korraldata regulaarselt. nüüd teie näide on tõepoolest äh, näide, mis selgitab, et tagasipöördumise poliitika vajab äh, sihipärast äh, ellurakendamist, ei tohi saata inimesi tagasi kolmandatesse riikidesse, kus neid ähvardavad, kus satub ohtu nende elu või nende isik. siin tuleb äh, tegutseda jär-, järele mõeldes, tagasipöördumise direktiiv on tekitanud poleemikat, kuid see võimaldab siiski kui see ka korralikult liikmesriikide poolt muidugi üle võetakse, jälgida pisut seda, kuidas tagasipöördumispoliitikat ellu rakendatakse, igal juhul ma kavatsen hoolikalt seda jälgida. küsimused kolmkümmend kaheksa kuni viiskümmend saavad vastused kirjalikult ja nüüd me läheme edasi härra McCreevile esitatud küsimuste juurde esimene küsimus, selle esitajaks on härra Angelakas. see puudutab suletud erialade avamist. kallid parlamendiliikmed, kõigepealt ma pean ütlema, et komisjoni üld, üldisemaks eesmärgiks ei ole seadustest välja tõsta teatud ameteid, on liikmesmaadel täiesti legitiimne vajadus äh, jätta teatud äh, tegevused suletuks, samas tagades inimeste vaba liikumist Euroopas. loomulikult parem kvaliteet ja suurem äh, valik äh, professionaalsete teenuste valal on kasulik kogu Euroopa majandusele. seetõttu kohustab teenuse direktiiv Äh, üle vaatama liikmesriike oma seadusandlust teatud ametikohtade suhtes, et võtta siit maha territoriaalsed ja muud äh, piirid, hinnata nende asja äh, omasust, arvestades Euroopa Kohtu praktikat. kahe, kahekümne kaheksandaks detsembriks kaks tuhat üheksa peavad liikmesmaad esitama oma raportid selle screeningu äh, ja hindamise tulemused. see annab võimaluse hinnata võimalikke negatiivseid mõjuti, mõjusid äh, suletud ametikohtade suhtes ja äh, eemaldada siin mittevajalikud piirangud. Nende põhjal hindavad liikmesmaad ka vastastikku üksteist ja soovi-, äh, soovituslikult viivad sisse muudatused oma seadusandluses kahe tuhande äh, kümnenda aasta kahekümne kaheksandaks detsembriks tuleb asjaomane raport esitada parlamendile ja komisjonile, milline on selle vastastikuse hindamise protsessi tulemus. ja selles kontekstis arutatakse ka suletud ametite äh, hindamise tulemust rikkumise protseduur on käivitatud iga kord, kui avastatakse, et siseriiklikud sätted kehtestavad piiranguid äh, reguleeritud ähm, ähm, reguleeritud tööjõud äh, vabale liikumisele. komisjoni töö konkurentsivaldkonnas püüab stabili-, stabileerida ka olemasolevate ametialaste reeglite eh, stabiilsust liikmesmaades, nii nagu komisjoni raportis eh, välja oli toodud, mis puudutas konkurentsi ja eh, professionaalseid teenuseid. konkurentsireegleid silmas pidades on määrus selgelt panna paik, pannud paika eesmärgi, jättes võimaluse leida ise teed, kuidas seda eesmärki saavutada. võtame nüüd küsimused koos härra Angelakas, härra Rüübik, proua Toil, härra Angelakas. suur tänu, proua president, suur tänu, härra volinik. ma mõistan, et komisjon soovib luua ühtse siseturu, kus toimub töötajate vaba liikumine, kuid teatud erialade puhul, mida ma nimetan suletud erialadeks, millel töötamiseks, näiteks võtame taksojuhi eriala, kus peab olema inimesel litsents või võtame näiteks apteekri eriala, kus kehtivad äh, progressiivsed meetmed, ma tahaksin kuulda, mida volinik selle kohta ütleb äh, härra Rüübik, suur tänu, president. kas arvate, et kohalik teadmus ja regionaalsed määrused peaksid olema peamine nõue, et neid ameteid pidada. proua Toil, aitäh, ma ei ole sulgi, sugugi selge, kas ähm, ähm ilmselgelt on äh, erinevate ametite ja alade puhul, kuivõrd nad siiski puudutavad äh, kohalikku äh, kohalikku elusse. professionaalsete äh, kriteeriumite tunnustamine, kõik see, millele viitas äh, volinik, need on kõik äh, nõrgad äh,, kui me räägime sellest, et sama eriala võiks praktiseerida erinevates liikmesmaades. ja volinik, palun siin on kaks eri teemat, mida erinevad äh, parlamendiliikmed on puudutanud. üks on siis äh, teenuste direktiivi rakendusala, teine äh, kvalifikatsioonide äh, aktsepteerimine. on teenuste direktiiv, mille rakendusala puudutab kõiki teenuseid Euroopa Liidus, kus on teatud piiratud erandid ainult see apteekri küsimus, mida härra Angelakis tõstatas, te tõenäoliselt te teate, et mõnede liikmesmaade vastu on juba rikkumisprotseduur äh, käivitatud. mis puudutab vastastiku, äh, vastastikust tunnustamist, mida nõuab teenuste direktiiv, siis peab iga liikmesmaa läbi vaatama kõik reeglid ja määrused enne kahekümne kaheksandat detsembrit sellel aastal ja siis vastastikku hindama, kas see, mis on välja pakutud, on proportsionaalne või ei. proua Toili küsimus mis räägib hasartmängude alast rikkumist, on selge, et me liigume teise maksiimi alla, mis puudutab viiteist liikmesmaad antud hetkel. siin on toimunud kohtuvaidlused, hasartmängud on teenused, mis käib äh, samuti teenuste alla nagu kõik muugi. seda teemat aga tuleb lahendada ja siin on erinevaid Ähm, protsessid on siin erinevates faasides, ähm, käimas on vaidlused liikmesmaade vahel ja võimalikud rikkumised siin valdkonnas tuleb samuti loomulikult ära lahendada. Läheme härra Papastamkuse küsimuse juurde. Äh, maksu jõulisust hindavate agentuuride kohta. president president, komisjon on eh, silma pidanud hoolikalt peal krediidireitingu agentuuridel aastast kaks tuhat neli ja põhimõtteliselt on komisjon väga ettevaatlikult jälginud seda, millised seadused on vajalikud selleks, et reguleerida krediidireitingut andvate agentuuride tööd. Äh, Euroopa väärtpaberite seadusandja kaks tuhat viis või andis võimaluse sellest äh, süsteemist välja astuda aastal kaks tuhat kuus, selles teatises komisjon tegi järelduse, et erinevalt äh, finantsteenuste direktiivile äh, ja nende eneseregulatsiooni aluseks on JASKO koodeks, käitumiskoodeks, ja see võib anda äh, rahuldava vastuse põhilistele muredele, mis puudutavad krediidireitingut andvaid äh, agentuure Äh, see jääb aga komisjoni pideva järelevalve allu. Äh, nüüd tuleb vaadata, kas krediidiagentuurid on jälginud IASCO koodeksit, samal ajal komisjon viitas oma teatises, et ta võib kaaluda seadusandlike sammude astumist, kui on äh, selge, et kas Euroopa Liidu reeglite või IASCO koodeksi täitmine on ebapiisav kaasa arvatud juhtud, kui on tekkinud äh, turu mittetoimimine või äh, on selge, et krediidiagentuure kuidagi teisiti hinnatakse mujal maailmas. see kaks tuhat seitse kogu maailmas kannatasid äh, tohutu usalduskriisi all, see finantskriis on kompleksne ja keeruline fenomena, fenomen, kus on väga mitmeid põhjuseid ja aspekte Äh, mis kõik algas tegelikult äh, subprime turgudest. selgitust võib ka leida selles, kuida-, äh, kui ebarahuldavalt krediidiagentuurid oma tööd tegid ja millised on konfliktsed huvid siin olnud. siin on tõusnud ka nende tegevuse transparentsuse küsimus, need on olulised selleks, et jälgida antud agentuuride juhtimist. see näitab veel kord, et krediidiagentuuride äh, tegevusraamistikku tuleb jõulisemalt jälgida ja kehtestada, seetõttu kaks tuhat kaheksa kuulutasime, et komisjon astub seaduslikke, seadusandlikke samme selles valdkonnas ja kaks tuhat kaheksa novembris võttis kolleegium vastu ettepaneku, mis reguleerib krediidiagentuuride tegevust vastavalt äh, ko, äh, selle parlamendi ja nõukogu heakskiidule, aitäh. võtan kaks küsimust koos härra Papastamkos ja härra Ryan. suur tänu, proua president, härra volinik. Teie ise aastal kaks tuhat kuus vastates ühele minu küsimu-, ühele minu küsimusele ütlesite, tsiteerin teid, et Euroopa Komisjoni käsutuses olevate andmete põhjal reguleerivad ametivõimud komisjon ei esita uusi õigusalaseid ettepanekuid reitinguagentuuride kohta. nüüd pärast kriisi ütlete, et meil on vaja äh, rangemat reguleerivat raamistikku, tõepoolest on meil vaja rangemat raamistikku, minu küsimus ongi, kas te lihtsalt äh, komisjonina reageerite toimuvale? suur aitäh! ma tean, et volinik on esitanud ettepanekuid krediidireitingu agentuuride kohta ja teisi, teisi ettepanekuid selleks, et tagada stabiilsust finantsturgudele, nii et taoline kriis ei korduks ning äh, äh, liikmesmaade maksebilanss jääks tasakaalu küsimus, milliseid ettepanekuid teete selleks, et soodustada kasvu ja konkurentsi reaalmajanduses, eriti VKE-de sektoris, mis on eriti oluline nüüd, kui ikka suur su, enamad Euroopa majandused kogevad eh, majanduslangust? härra Papastamkos, lubage mul vastata kahe tuhande viienda aasta raporti kohta. tol hetkel me ütlesime, et me jälgime krediidiagentuuride tegevust ja siis, kui kaks tuhat seitse, kui subprime'i eh, kriis jõudis tippu, siis eh, kohtusin krediidiagentuuridega ja väljendasin tol ajal meie rahulolematust nende tegevusega ja küsimus, kas kahe tuhande seitsmenda aasta detsembris e, kirjutasin Seesarile ja Esmerile küsides, mida te kavatsete teha teatud valdkondades. tegin täiesti selgeks kõnedes ja tollal äh, tehtud kommentaarides, et staatus quo säilitamine, nii nagu oli, ei ole, ei tule kõne allagi ja peale seda tulime välja komisjoni ettepanekuga, et kaks tuhat kaheksa ja seda teemat praegu arutatakse parlamendis ja ministrite nõukogus. minevikus äh, jäädes krediidiagentuuride jälgimise juurde, väljendasin väga selge, äh, tegin väga selgeks, et äh, olukorra nii jätmine, nagu on, ei ole aktsepteeritav inimesed, kes on möödunud sajandil olnud palju kuulsamad kui mina, näevad, kuidas faktid on siin muutunud. härra Raidi. millised finantsregulatsiooni osad peavad nüüd hakkama kehtima krediidireitingu agentuuridele ja millised on kapitalinõuded ja teistegi legitiimne küsimus, mida teeb Euroopa Liit selleks, et tegeleda reaalmajanduse küsimustega. sest kuigi muudatused finantsregulatsiooni äh, eh, eh, vallas see iseenesest ei galvaniseeri ega anna uut tõuget Euroopa majandusele. Te teate, et viimase paari kuu jooksul on komisjon, on olnud koordineerimise keskuseks, kuidas leida finantsstiimulit ja see võeti ka vastu Euroopa Ülemkogul detsembris. loomulikult on liikmesmaade esimeseks prioriteediks äh, käivitada oma finantsstiimulid. ja see jääb prioriteediks liikmesmaade valitsustele, kuid komisjon sellele vastate, vastates eraldas ka fonde selleks ning koordineeris seda teiste Euroopa ähm, ähm, institutsioonidega, kuidas seda taaskäivitada ning mõned algatused, mis peaksid selgelt stimuleerima just nimelt äh, tegevust VKE sektorit, sektoris, näiteks Euroopa eravõtte statuut ja loodetavasti äh, rakendatakse seda piisavalt äh, väikesel tasandil, nii et see võimaldab majandusel Euroopa Liidus äh, siiski hakkama saada. härra Mitchell'i küsimus finantskriisi kohta, härra volinik Uh, äh, finantskriis ja majanduskriis, mida Euroopa valitsused, Euroopa institutsioonid teevad. härra Barroso äh, on hiljuti heaks kiitnud Euroopa majanduse taastuskava, mis on väga paindlik. me oleme ette näinud meetmete paketi, mis puudutab ka riigiabi. me lubame kiirendatud menetlust riigihangete alal kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal siis äh, ja liikmesriikidel on võimalus siis ülemäärast defitsiiti samuti korrigeerida. Äh, see kõik on vajalik selleks, et majandused saaksid kohaneda me võib-olla muudame siseturu reegleid ja eh, novembris eh, kaks tuhat seitse me juba panime paika alused ja, ja nendega tuleb edasi tegeleda. meil eh, on hiljuti vastu võetud terve rida meetmeid, mis aitavad taaskäivitada Euroopa majandust me püüame tugevdada tarbijate usaldust ja kergendada VKE-de olukorda. samuti vaatame läbi reguleeriva ning järelevalveraamistiku, et paremini reageerida finantskriisile. nõukogu ja komisjon on teinud ka palju selleks, et kaitsta pangahoiuseid ja püüame tulevikus äh, Äh, ka krediidireitingu agentuure paremini reguleerida. me tahame näidata, et Euroopa suudab probleemidega toime tulla. me leiame, et järelevalveraamistikku tuleb veelgi reformida selleks, et äh, usaldus äh, tugevneks, et oleks stabiilsem süsteem, mis tagaks võimalused kaubavahetuseks ja äh, võimaldaks sääste mobiliseerida. meil on vaja paremat reguleerimist, paremat koordineerimist ka liikmesriikide reguleerivate ametkondadega, äh, selleks, et edendada äh, majanduskasvu, me peame vähendama kapitalikulusid, me peame tugevdama edasi siseturgu me ei ole aga teinud mingeid järeleandmisi ühisturu põhimõtete osas Euroopa institutsioonid äh, on endiselt kindlaks jäänud ühisturu põhimõtetele. me äh, kaitseme põhivabadusi, mittediskrimineerimise ja proportsionaalsuse põhimõtet, äh, finantspäästmiskavad, mis on vastu võetud, neid me koordineerime liikmesriikide tasandil Äh, viisil, mis on kasulik siis ettevõtetele, liikmesriikidele, tarbijatele. Äh, äh, kõik need meetmed, mida ma mainisin, on väga vajalikud ühisturu seisukohalt ja selleks, et finantskriis ei saaks meie majandust õõnestada. võtame härra Mitchell'i ja järgmise küsimuse korraga. suur tänu loodetavasti härra voliniku hääl läheb paremaks. ma tahaksin tänada volinikku tema vastuse eest ja tahaksin öelda, et mul on väga hea meel eh, kuulda, et protektsionism ei ole päevakorras, sellepärast et eh, see näitaks, et majandus ei kosugi, majandus kosub Euroopas ja ma tahaksin volinikku üles kutsuda sellest, et ta hakkaks rääkima sellest majanduse kosumisest härra Trichet täna teatas ajakirjandusele, et tema näeb küll majanduse kosumised ette kahe tuhande kümnendal aastal, aga ma tahaksin, et ka volinik hakkaks rääkima tulevikust, nii et, et oleks lootus ning tuleks hakata rääkima äh, võimalustest, et Euroopa majandus on konkurentsivõimelisem. pidage kõneajast palun kinni. härra Crowley. aitäh ja ma tahaksin tänada ka voliniku vastuse eest ja tal oleks vaja sid-, viski ja kuuma veega sidru-, sidrunit juua, siis ta hääl muutuks paremaks. mulle teeb muret just see majanduse taastuskava. viimastel kuudel on juhitud tähelepanu koordineeritud tegevuse vajadusele, see aitab praeguse finantskriisiga toime tulla. minu küsimus on selles, kas on tehtud mingeid plaane, kas on äh, ka kontakte olnud peatselt ametisse astuva Obama administratsiooniga, et vaadata, mis koordineerimine finantstasandil oleks võimalik, aitäh. härra volinik. ma olen härra Mitchelliga nõus, et protektsionism ei ole vastus. ma võin kinnitada, et paljud liikmesriigid näevad praegu võim, võib-olla võimalust äh, protektsionistlikke meetmeid kasutusele võtta, aga sellega seoses tahaksin öelda kahte asja. kõigepealt meie oleme väga valvsad Euroopa Liidu seaduse kehtestamisel ja maksmapanemisel. me leiame, et tuleb järgida Euroopa Liidu seadusi ja reegleid ja teiseks kui inimesed usuvad protektsionismi, siis minu arvates see tegelikult äh, pikendab seda majanduslangust, aga loomulikult selles osas on alati eriarvamusi ja ilmselt on palju saadikuid ka siin kojas, kus sellise nägemusega nõus ei ole. teiseks, ma olen nõus härra Mitchelliga ka selles osas, et parem oleks, kui meil oleks tasakaal, et selle negatiivse jutu kõrvale äh, me hakkaksime pakkuma ka realistlikku tasakaalu ja me ei tohiks olla liiga pessimistlikud. ma kardan, et see maailm, milles me elame, äh, on võib-olla äh, omanud sellist eelsoodumust äh, keskenduda liigselt just nimelt negatiivsetele asjadele, mis majanduslangusega kaasnevad aga nüüd meil on vaja realismi annust, meil on vaja teha ka tulevikuprognoose, me peame inim- ja me peame leidma tasakaalu siis sellise äärmise pessimismi ja realismi vahel. kui me tõesti äh, soovime, et see habras usaldus taastuks ning äh, läheb väga kaua aega, enne kui see usaldus ta-, taastub, nii et, et ma äh, olen Keskpanga presidendi sõnavõtuga nõus. selles osas, mis, mis meid eelseisvatel aastatel ees ootab, me peame tõesti leidma selle tasakaalu. härra Krooli esitas äh, täiesti äh, õige küsimuse selle kohta, kas me oleme äh, raha, majandus- ja rahandusasju arutanud ka USA administratsiooniga meil on, USA-s on paigas väga range protokoll ja praegu on toimumas üleminek ühelt administratsioonilt teisele ja e, praegu ollakse kõik, on kõik väga ettevaatlikud, aga niipea, kui uus administratsioon on ametisse astunud, e, siis e, on juba uus rahandusminister ja siis meil Äh, on juba võimalus ar arutada väga paljusid asju, meil on üle, transatlantiline majandusnõukogu ja meil on pidevalt käimas dialoog. nii et, et niipea, kui Obama administratsioon ametisse astub, siis me kohe äh, as-, asume nendega kontakti, aitäh. suur tänu, küsimused viiskümmend neli kuni kuuskümmend kuus saavad vastuse kirjalikult infotund on lõppenud, istung on katkestatud kuni kella üheksani.